Va bene. Raporto. Äh, kõigepealt siis Doris Paaki raport. Äh, kompromiss kuus, kes on poolt? vastu? vastu võetud. niisiis äh, kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd hääletame kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud kas te tahate kontrollida? hästi, elektrooniline kontroll, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. Allora ricominciamo, ricominciamo. Hea küll, alustame uuesti kuuskümmend üheksa, hääletus on alanud. kas teie hääletusmasinad töötavad? hääletus on lõppenud. kolmkümmend neli pluss üks poolt ja kuusteist vastu. nüüd seitsekümmend osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks on tagasi võetud, seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu vastu võetud, seitsekümmend kuus on tagasi võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, vastu võetud. nüüd on palutud osade kaupa hääletust kahekümne, kaheksakümne üheksa, esimene osa, kes on poolt, vastu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis järgmisena. poolt, kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend kuus poolt Äh, esimees vabandab. Äh, ta tegi vea. kaheksakümne ühe teine osa lükati tagasi. ja me peame seega hääletama kaheksakümmend kaheksat. poolt, vastu, tagasi lükatud. kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt vastu, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu, vastu võetud. sada seitse poolt, vastu, vastu võetud. sada kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada kümme poolt, vastu näib, et võeti vastu. kas te olete nõus, et vastu võetud? suuline muudatus kolm, kes on poolt? vastu? vastu võetud. sada viisteist. ei, see langeb ära. sellepärast, et kolm võeti vastu, sada, sada kuusteist, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. sada kaheksateist poolt? vastu? tagasi lükatud. nüüd kompromiss kaks poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolmteist kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt. vastu, vastu võetud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, ma ei ole päris kindel, milline oli tulemus, niisiis sada kakskümmend seitse elektrooniline kontrollhääletus on alanud sada kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmteist poolt, kakskümmend neli vaas-, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, vastu võetud. sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend poolt vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss üheksateist poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu, vastu võetud sada seitsekümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud kompromiss kakskümmend poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend viis. ei, see langeb ära. niisiis sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, vastu võetud, sada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, sada üheksakümmend osade kaupa esimene osa poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa tahetakse elektrooniliselt kontrollida esimest osa, muudatus sada üheksakümmend, hääletus on alanud. niisiis, sada üheksakümmend esimese osa elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolthäält, kakskümmend üheksa vastuhäält ja kaks, kellel kaarti ei ole, need on tagasi lükatud. nüüd teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kompromiss üks, põhjenduspunktide kohta, kes on poolt, vastu, vastu võetud kümme poolt, vastu, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, vastu võetud. keegi on sõna palunud. üks hetk, palun, ütleb esimees. vabandust, põhjenduspunkt B muudatus kaksteist, ainult äh, teine osa langeb ära, äh, aga esimese osa üle tuleb hääletada Dobbiamo tornare indietro al dodici? me peame siis kaheteistkümne juurde tagasi minema, esimene osa. niisiis, hääletame esimest osa, muudatus kaksteist, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kakskümmend viis jällegi, poolt. ai, selle me juba hääletasime ära. kakskümmend kuus siis, kes on poolt, vastu tagasi lükatud. kakskümmend seitse osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, teine osa, poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, vastu võetud. kakskümmend üheksa, poolt, vastu, vastu võetud. kolmkümmend, kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu. ma ei näe väga selgelt, milline on tulemus, seega hääletame elektrooniliselt muudatuse kolmkümmend, esimene osa, hääletus on alanud. kolmkümmend ja esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kaks pluss üks poolt ja kolmkümmend neli pluss kaks vastu. seega tagasi lükatud. ja nüüd teine osa poolt, vastu, vastu võetud tundub. kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm poolt, vastu vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis kolmkümmend viis, kes on poolt? aa, see on tagasi võetud, aga mul ei olnud seda siin kirjas. nii. suuline muudatus üks, kes on poolt? vastu, vastu võetud. kolmkümmend kuus. ei, ei, see langeb ära. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud. kompromiss kolm, poolt, vastu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu mulle tundub, et tagasi lükatud. kas te soovite elektrooniliselt kontrollida? jah, niisiis elektrooniline kontroll, muudatus nelikümmend viis. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? niisiis kakskümmend kuus vastu, ei kakskümmend kuus pluss üks vastu, kakskümmend üheksa pluss kaks poolt seega see on vastu võetud. nelikümmend viis on vastu võetud, suuline muudatus kaks poolt. keegi soovis sõna jällegi? Äh, proua Poskurt. sotsiaaldemokraatide nimel sooviksin, et suulist muudatusettepanekut kaks muudetakse järgmisel kujul. me tahame muuta teksti äh, sel ajal, kui ter-, terve rida Euroopa Liidu liikmesriike ei ole ikkagi ratifitseerinud seda instrumenti ja see viivi-, lükkab edasi teatud riikide integratsiooniprotsessi ja need riigid peaksid äh, ratifitseerimisprotsessi läbi viima ilma edasiste viivitusteta. kas äh, raportöör soovib sõna võtta? mina oleksin selle vastu, kui see oleks tegu minu riigiga, siis ma nimetaksin ka seda, nii et ma arvan, et need, kes seda teinud ei ole, me peame neid äh, nimepidi nimetama, et neid natukene ergutada seda tegema, nii et ma paluks, et kolleegid hääletaksid selle muudatusettepaneku vastu ja praegu seda punkti võtma vastu selliselt, nagu ta praegu on. nii et minu suuline muudatusettepanek peab jääma. hästi, siis hääletame suulist muudatust kaks, nagu ta esialgsel kujul on sõnastatud, kes on poolt, vastu, vastu võetud. nüüd ei ole vist mõtet. niisiis nelikümmend kaheksa poolt, nelikümmend üheksa poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt vastu, vastu võetud. nüüd äh, hääletaksime plokina, kui te nõus olete, esimesed äh, kolm muudatust, kes on poolt, vastu, vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud, viis on tagasi võetud ja nüüd lõpphääletus elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on endiselt avatud. nüüd on hääletus lõppenud niisiis nelikümmend kaheksa, tegelikult viiskümmend häält, poolthäält ja viis vastuhäält, niisiis õnnitlused raportöörile. nüüd järgmine hääletus. see puudutab siis äh, rahastamisvahendid demokraatia ja inimõiguste edendamiseks, tegemist on äh, proua Lohpiileri raportiga. üks, kaks, kolm plokina, kes on poolt, vastu, vastu võetud. neli on tagasi võetud, üheksa, kes on poolt, vastu, vastu võetud. viis on tagasi võetud, kümme poolt, vastu, vastu võetud, seitse poolt, vastu tagasi lükatud, kaheksa ja kuus on tagasi võetud, üksteist poolt, vastu, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus äh, raporti eelnõu osas muudetud kujul. hääletus on alanud no no, chiusa la votazione. Ah, hääletus on lõppenud. nelikümmend viis pluss kaks poolthäält ja üks erapooletu, keegi pole vastu, seega see raport on vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus õigusloomelise resolutsiooni osas, hääletus on alanud näib, et paljud kolleegid ei hääleta, nad ei ole oma hääletuskaarti masinasse pannud. hääletus on nüüd igatahes lõppenud. Äh, nelikümmend kuus pluss kaks poolthäält, üks vastu, üks erapo-, neli erapooletut, seega vastu, vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. ja nüüd veel üks hääletus, mis puudutab arvamust Pakistani osas, üks muudatusettepanek, kes on selle poolt, vastu tagasi lükatud ja nüüd elektrooniline hääletus, et kontrollida selle muudatuse tule, hääletuse tulemust, hääletus on avatud. hääletus on avatud, nüüd on hääletus lõppenud. niisiis Äh, vastu võetud, õnnitlused raportöörile. ja nüüd elektrooniline hääletus äh, selle arvamuse eelnõu osas, kes on poolt. palun hääletage. umbes kakskümmend inimest ei ole veel hääletanud. ja me oleme hääletusega peaaegu lõpule jõudnud keegi ei ole ikka veel kaarti masinasse pannud. nelikümmend kaheksa viiekümne neljast saalis olijast ainult hääletab. niisiis kolmkümmend kaheksa pluss kaks poolthäält, kümme vastu, äh, vastu võetud ja õnnitlused raportöörile. nüüd äh, viieminutiline tehniline paus. Onorevole Kill Nielsen vuole intervenire. Kill Nielsen on sõna palunud. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin lihtsalt öelda, et ma olen väga pettunud äh, selles otsuses. mõistagi äh, see asi ei ole veel lõpule jõudnud, äh, sellepärast et libe peab ka oma arvamust avaldama, kuid ma tahaksin siiski öelda, et parlament ja parlamentäärid lasid käost ajaloolise võimaluse olla natukene julgem ja ma olen äh, tõesti väga pettunud, et äh, äh, kokkulepe, et äh, väga paljud vabaühendused ootasid seda otsust ja kahjuks on meil ka väga konkreetseid näiteid tuua õiguste rikkumise kohta ja kahjuks seostatakse meid nüüd tekstiga, mida on väga raske kaitsta suur tänu selle sõnavõtu eest ja nüüd äh, siis tõesti viieminutiline paus. spostano le scene, si spostano le scene, cambio. E e poi parla e poi Bene, se gentilmente väga hea, kallid kolleegid, võtke palun istet. et saaksime siis jätkata järgmise päevakorrapunktiga. arvamuste vahetus olukorra kohta Gaza sektori piirkonnas pärast Iisraeli merejõudude sõjalist äh, aktsiooni humanitaarflotilli äh, vastu, millega kaasnes üsna mitu inimõiguste aktivisti hukkumist. enne seda arvamuste vahetust äh, peaksin teile veel nii palju ütlema, et julgeoleku allkomisjoni esimehe palvel oleme jaotanud äh, selle arutelu kaheks erinevaks debatiks. suursaadik ja äh, nõukogu eesistujariigi esindaja on kohal, nii et need toimuvad siis eraldi, need arutelud, palun äh, olge nõus sellega. nii et kõigepealt siis anname sõna härra Fernandes Arhesele tema teeb oma avalduse Euroopa Liidu seisukoha osas vastavalt äh, ka siis sellele, mida ütles kõrgem esindaja, sellele järgneb arutelu ning pärast seda siis võtab sõna suursaadik Kirill ja teil õnnestub siis jällegi kord ka talle küsimusi esitada, rohkem minul lisada ei ole. nii et äh, kasutame aega siis äh, tõhusalt äh, ja jätame rohkem aega kolleegide küsimustele. kõigepealt saab sõna siis nõukogu esindaja, suursaadik Fernandes Saares. kõnel äh, ei ole mikrofoni. That's it um,. La ringrazio, signor presidente um,. Thank you very much for inviting me here suur tänu, härra esimees, suur tänu äh, selle kutse eest äh, Ahveti komisjoni selgitamaks äh, seda, mida Euroopa Liit on võtnud ette seoses intsidentidega, mis leidsid aset siis eile hommikust alates. nagu te ütlesite, nimelt siis üks humanitaarabilaev jõud-, üritas jõuda Gaza piirkonda lubage öelda nii palju, et äh, ma esindan äh, siin täna kõrgemat esindajat. tema nimel äh, ma olen olnud koostöökomisjoni esimeheks ja tema egiidi all me selles küsimuses täna ja eile ka kokku tulime. paari sõnaga kõigepealt aga võib-olla sellest, mis on selle intsidendi olnud meie esialgne reaktsioon. Catherine Ashton kõigest paar tundi pärast sündmuste käiku võttis ühendust erinevate osapooltega, nimelt siis Libermanniga, Iisraeli välisministriga. täna hommikul oli tal peaminister Fayyadi Palestiina ametkonna peaministriga ühendus Iisraeli suursaadik, kes täna osaleb samuti meie kohtumisel, sai samuti telefonikõne äh, proua Ashtoni kabineti ülemalt. kuid, äh, kuid äh, ta on kokku kutsunud meie kiireloomulise kohtumise selleks, et esitada deklaratsioon, mis võtaks kokku erinevad reaktsioonid ja erinevad elemendid, millest peaks siis välja kujunema Euroopa Liidu seisukoht selles osas, mis juhtus. me reageerisime kiiresti ning kõrgem esindaja eh, nõudis, et Euroopa Liit eh, võtaks vastu ühise seisukoha ja selle me eile ka eh, oma kohtumisel vastu võtsime. muidugi väga jõuliselt reageeriti, see on ka täiesti normaalne, sellepärast et see intsident oli raske ja tõsine ja traagiline. selle deklaratsiooni tekst on edasi antud ka teile ja paljud teist on ilmselt seda lugenud lugenud, kuid äh, võtaksin elemendid kokku. kõigepealt kõige olulisem on see, et äh, tunnetakse, tuntakse kahetsust äh, inimelude kaotamise osas ning edastame ohvrite peredele kaastundeavaldused mõistame hukka vägivalla kasutamise, mis on viinud nii suure hulga ohvriteni ja me oleme nõudnud täielikku poliitilist äh, juurdlust selles osas, mis juhtus. me oleme lisanud veel kolm elementi. kõigepealt äh, me julgustame ja kutsume üles osapooli äh, vaoshoitusele ja sellele, et hoidutaks vägivalla suurenemisele. lisaks sellele oleme nõudnud Iisraeli ametkondadelt edastada liikmesriikide konsulaatidel, avada uksed äh, nendes intsidentides osalenud äh, nende riikide kodanikele ning äh, selle deklaratsiooni lõpus taas kordame oma seisukohti Gaza sektori sulgemise osas, kuid selle juurde tulen hiljem tagasi. see on meie esimene reaktsioon sellele on järgnenud äh, tänane avaldus äh, hommikul välisminister Lavroviga koos äh, Catherine Ashton Euroopa Liidu Venemaa tippkohtumise ajal selle avalduse tegi. pärastlõunal president Van Rompuy tegi omapoolse avalduse loomulikult deklaratsioone ja selliseid samme on olnud palju eh, ka ÜRO poolt. see oli siis meie esimene reaktsioon, kuid me peaksime arvestama seda, et eh, diplomaatilised tagajärjed sellele regioonile selles osas on väga suured diplomaatia kujuneb ilmselt märksa keerulisemaks, me kardame seda, et regionaalpinged ainult suurenevad. Iisraeli suhted äh, võtmepartneritega ilmselt on saanud tõsise löögi, näiteks nagu Türgiga suhted. suhted Türgiga on võtnud tõsise suuna halvenemise suunas ja ilmselt äh, lähitulevikus need ei parane Egiptus on samuti asunud surve alla äh, rahva piiripunkti avamise osas ja ilmselt äh, täna on kuulda veel midagi selle kohta. oluline on aga äh, hoida asi kontrolli all. avaldused erinevates telekanalites, meeleavaldused on hoogustunud ja sellepärast oleme kõik need elemendid siia deklaratsiooni pannud, me kutsume kõiki äh, osapooli vaoshoitusele ja selle konflikti kontrolli all hoidmisele. kõik osapooled peaksid vältima vägivalla suurenemist ning läbirääkimised tuleb otseselt jätkata. see on väga oluline me, osa meie seisukohtadest, me ei tohiks kaotada silmist meie peamist eesmärki rahu Palestiina ja Iisraeli vahel. Euroopa Liit läbi oma esindajate on olnud pidevas ühenduses erinevate kvarteti liikmetega. eile olid mõned konverentsid ja kvartett leppis kokku Catherine Ashton ja minister Lavrov Rostovis, nagu ma juba varem ütlesin, tegid oma avalduse, kontaktid ÜRO-ga, Ameerika Ühendriikidega oluline on siinkohal ja millega kvartett on nõus, on nii kiiresti kui võimalik, võib-olla juba juulis, pidada maha järgmine ministrite kohtumine. praegu kõik kvarteti osapooled on leppinud kokku nendes elementides, mis eilses Euroopa Liidu deklaratsioonis ka kirjas on ja kolmas element, millele ma täna keskenduksin, on see, et äh, millised võiksid olla siis äh, nende sündmuste pikaajalisemad tagajärjed. lisaks sellele, millised on kohesed tagajärjed, on äh, siit kindlasti pikemas perspektiivis nii mõndagi õppida, kõigepealt. ja see oli kirjas eile ka väga selgelt avalduses, et Euroopa Liit ei ole kaasasektori sellise pideva sulgemisega nõus, see on vastutöötav piiripunktid tuleb avada normaalseks äh, äh, liikumiseks vastavalt rahvusvahelisele äh, nõuetele. Euroopa Liit on võtnud endale väga pikaajalised kohustused selles küsimuses. Euroopa Liit oli valmis rahva piiriületuspunkti üle võtma, meie missioon on seal kohal veel täiejõuline, kuigi võib-olla praegu äh, nii-öelda peab äh, peiteaega, aga oleme valmis avama selle piiripunkti, meil on vaja äh, jätkusuutlikku lahendust Gaza sektori jaoks. ja on otseselt vaja muuta Gaza sektori suunalist poliitikat, see probleem on poliitiline ja poliitilisele probleemile on vaja poliitilisi lahendusi. minu meelest pärast neid intsidente ei saa eirata Gaza sektorit ja sellega ma piirduksin, härra esimees, kui lubate suur tänu äh, teile, härra suursaadik ja kõigepealt saab sõna härra Salafranca, palun üritage ühele poole seda kahe minutiga. suur tänu, kõigepealt äh, suur tänu väliskomisjoni esimehele selle kohtumise korraldamise eest, suur tänu suursaadikule äh, proua Catherine Ashtonit esindamast Rahvapartei nimel. tahaksin ma samuti kahetsust avaldada inimelude äh, kao eest ja suur tänu ka Iisraeli saadikule tänasel kohtumisel osalemisest. väga raske on hoiduda selliste sündmuste kohesest hukkamõistmisest, see ei, selline käitumine ei ole kaasaegsete relvajõudude vääriline. kui selline intsident juhtub, siis tuleb põhjuse ja tagajärgede vahel äh, vahet teha. põhjused on täiesti selged Gaza inimestele on embargo peale pandud, mille all nad kannatavad ja tõesti tekib küsimus, et kas äh, sellised operatsioonid äh, isegi kui need on headel kavatsustel tehtud, äh, ei vii traagiliste tagajärgedeni. inimelude kadu kõigepealt muidugi, aga mõju ka rahvusvahelistel areenil riikidevahelistes suhetes Türgi suursaadiku tagasikutsumine Iisraelist äh, ja äh, selle konflikti laienemine mujale, me alles hiljuti me alles täna siin äh, kohtusime Iraani välisministriga ja me mõistame väga hästi, kui negatiivsed võivad tagajärjed olla rahvusvahelisel areenil sellistel sammudel. ja minu küsimus nõukogu esindajale, kui palju Euroopa kodanikke oli seotud äh, nende intsidentidega ning lisaks konsulaarabile, nii nagu see on ette nähtud selles avalduses, räägiksite äkki ka vajadusest Euroopa Liidu kaasasuunalist poliitikat muuta, kui see võiks äh, muuta asju, näiteks Hamasi äh, äh, terroristlike rühmituste nimekirjas äh, figureerimine ja nii edasi. suur tänu, härra Salafranca! proua Munis, kaks minutit teil, palun. Äh, suur tänu, härra esimees. suur tänu Hispaania kui nõukogu esindajale, äh, poliitilise julgeolekukomitee esimehele. pärast neid tõsiseid sündmuseid, mis on rahvusvahelise üldsuse tähelepanu tõmmanud väga selgelt äh, sellele ebastabiilsusele, mis selles riigis kaua, piirkonnas kaua valdab. ja meie meelest on selline ebaproportsionaalne vägivalla kasutamine rahvusvahelise seadusandluse rikkumine. lisaks sellele, sellise embargo kehtestamine on agressioon rahvusvahelise õiguse alusel. see rikub nii, see rikub ähm, humanitaarseadust Iisrael ei saa asendada rahvusvahelist õigust, Iisraelist ei saa tekkida riik, mis äh, piraatlusega tegeleb oma julgeoleku käitmiseks, kaitsmiseks. sõltumatu juurdluskomisjon tuleb luua, aga ka rahuprotsessi taas rööbastele saamine tuleb kasutada kõiki vahendeid selleks, et läbirääkimised taaskäivituksid nii kiiresti kui võimalik ja veel blokaad, Gaza blokaad, selle mõjud on äh, väga selgelt näha olnud nendes viimastel sündmustel ja see asi tuleb lõpetada. suur tänu, Anne-Mine Eit, kaks minutit, palun. Eh, lugupeetud härra esimees, lugupeetud kolleegid. Euroopa Liit on ikka ja jälle öelnud, et ta äh, mõistab hukka Gaza-sektori blokaadi ja nõuab selle tühistamist. ja seda ka humani-, nii humanitaar- kui ka poliitilistel põhjustel. ma leian, et need traagilised sündmused, mis leidsid, leidsid viimastel päevadel aset, on veel kord näidanud, et olukord on tõepoolest äh, vastuvõetamatu ja sellel on väga tõsised tagajärjed loomulikult ei ole minu fraktsioon üldsegi rahul Iisraeli rünnakuga sellele humanitaarflotillile. ma sooviksin BSC esindajalt teada saada, kas need rünnakud leidsid aset tõesti rahvusvahelistes vetes, sellepärast et vastavalt äh, rahvusvahelisele õigusele ja selle rikkumisele, siis see tähendaks, et ähm, see olukord on veelgi hullem suur tänu nüüd, proua Kill Nilsson. suur tänu. ma sooviksin öelda, et et kui meil oli siin kahe tuhande üheksandal aastal äh, sisserände keeld, siis ma sooviksin teada, miks Iisrael ei taha, et me läheksime Gaza sektorisse, sellepärast et elu selles getos on täiesti väljakannatamatu. see on täiesti kohutav, et inimesed peavad elama sellistes tingimustes. viisteist protsenti noorukitest, kes on alla kaheksateist aastased, kolm aastat tagasi isegi ei saanud valida. Gaza sektoris on küll võimalik jääda ellu, aga mit-, aga mitte tõesti äh, korralikult äh, normaalsetes tingimustes elada. ja mina leian, et äh, Euroopa Liit ja on, ja kõik Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused ja teiste riikide valitsused on tegelikult vastutavad selle olukorra eest, mis on tekkinud Gaza sektoris. on väga vähe julgeid, kes on otsustava otsuse vastu võtnud ja seetõttu kodanikud on siin ise võtnud öö, äh, otsustamise enda kätte, minu meelest on see olukord täiesti skandaalne. me näeme, et paljudes Euroopa riikides on välja kuulutatud boikott, miks olukord on selline, sellepärast et meie ei ole võimelised omalt poolt tagama seda, et need põllumajandustooted, mida me äh, sisse toome Iisraelist, et äh, need on ka õiglaselt toodetud, me peame oma väärikust äh, kaitsma. vastasel korral tõesti kodanikud hakkavad õigust oma kätte võtma, need patsifistid, inimesed, äh, kes selles äh, aktsioonis kaasa lõid, et nad pidid hukkuma, see on siiski uskumatu ja Iisrael, Iisrael peab ka karistuse saama esimees, meie fraktsioon loomulikult mõistab, kahetseb, et inimesed said surma, aga sama, samus on ka selge, et algusest peale ei olnud plaanis Iisraelil jõudu kasutada ja neil õnnestus äh, suur hulk laevadest äh, rahumeelsete vahenditega sadamasse suunata. Äh, tegemist on siis Türgi organisatsiooni poolt kokku pandud laevastikuga aga äh, Hamas paneb endiselt toime raketirünnakuid äh, Iisraeli tsiviilisikute vastu. Iisrael usub, et blokaad on seaduslik. Äh, mina ei ole küll mereõiguse spetsialist, aga ma tean, et iisraellased ei tege-, tege-, tegutsenud kuritahtlikest motiividest lähtuvalt. ka Egiptus on näiteks sulgenud oma maismaapiirid, kartes Hamasi poolset ohku ning Iisraeli jõud kasut-, äh, kasutasid äh, relvi alles siis, kui nad said aru, et nende sõdurid on ohus ning äh, kui sõduritelt võeti, näiteks kahelt sõdurilt võeti relvad ära ja neid nende vastu kasutati ja ma arvan, et igal Iisraeli sõduril on õigus ennast kasutada, aga kui nad kasutasid jõudu ebaproportsionaalselt, siis tuleb igatahes uurida Iisraeli äh, sõdurite käitumist ja äh, nende käitumise eest vastutajad peaksid minema sõjakohtu alla aga selle missiooni peamine eesmärk tegelikult ei olnud humanitaarabi viimine, vaid blokaadi rikkumine, tegemist oli žestiga ning äh, meil on on ka salvestused islamistlike eh, sõjahüüdude džihaadi ja vatva kohta, eh, mis pärinevad nõndanimetatud rahumeelsetest protestijatelt. see, et naised ja lapsed olid nende laevade pardal ja nad olid seal pardal teades, et võib puhkeda vägi, vägivald, on tõesti hukkamõistu väärt ja loomulikult tuleb kogu seda intsidenti väga põhjalikult uurida ning ne kõik need, kes seadust on rikkunud, peavad vastutama aga nagu ma ütlesin, Iisrael seisab silmitsi ohuga oma eksistentsile ja ta ei saa riskeerida sellega, et la-, veelgi relvi võib sattuda Gaza sektorisse ja Hamasi kätesse. tegemist on ju terroristliku organisatsiooniga, mille Euroopa Liit on keelustanud ja Hamas ohustab nii Iisraeli kui ka Egiptust, aitäh. aitäh, härra Tänok. järgmisena härra Meier, kaks minutit suur tänu, härra esimees. kõigepealt me sooviksime avalikult äh, siin Euroopa Parlamendis üles näidata respekti kõikide nende osas, kes oma elu kaotasid. Need, kes soovisid kaasasektori elanikele viia humanitaarabi. me peame näitama omapoolset respekti, Euroopa Liit peab näitama, et see siin on tegu kuritegevuse aktiga inimkonna vastu ja seda sündmust tuleb uurida. see sündmus ei saa jääda äh, karistamata ja Euroopa Liit on teinud kõik selleks ja peab tegema kõik selleks, et Iisrael võtab vastutuse selle sündmuse eest. siin on tegu rahvusvahelise õiguse rikkumisega, korduva juba rikkumisega Iisraeli valitsuse poolt. ja Iisrael on allkirjastanud Annapolise lepingu, kuid ta ei ole sellest kinni pidanud. nimelt nad ei ole taganud ega aidanud kaasa sellele, et palestiinlased saaksid rahumeelsel teel rahu, tagades rahuliku olukorra oma riigi. ma nõuan, et me Strasbourgis peaksime arutelu, kus äh, kõik fraktsioonid ütleksid välja oma arvamuse, milline peaks olema siin äh, karistus. sest minu fraktsioon soovib rahvusvahelisel tasandil nõuda seda, et rahvusvahelisest õigusest peetaks kinni. miks assotsieerimislepingut ei äh, peatata? miks ei toimu konsultatsioonid Euroopa Liidu ja Iisraeli esindajate vahel? inimõiguste küsimused, rohkem kui nelisada vahistatut on praegu, rohkem kui kümme hukkunud. sellest piisab ju. sellest piisab selleks, et Euroopa Liit reageeriks sellistele sündmustele ja meie fraktsioon nõuab seda. ja me kindlasti esitame veel vastava avalduse. suur tänu! see oli esimene sõnavõttude voor. nüüd saab sõna härra suursaadik. ja seejärel Iisraeli äh, suursaadik. Äh, suur aitäh, äh, mulle esitati terve rida küsimusi, ma ei hakka vastama kommentaaride, aga vastan siis küsimustele nagu te ütlesite, et pärast saab küsimustele vastuseks võimaluse ka härra suursaadik, sest mõned küsimused olid suunatud ka temale. härra Salafranca eh, esitas küsimuse Euroopa kodanike arvu kohta. Eh, kes siis eh, meie arvates on kas vahistatud ja kes on siis nüüd Iisraelis, vastavalt meie olemasoleva infole ja see info ei ole väga selge, aga me teame, et Euroopa kodanikke on üsna palju Äh, nende laevade pardal, äh, siis nende laevade pardal, mis olid äh, teel Gazasse. inimesed viidi laevadelt Ashtodi sadamasse, kus, kust paljud viidi siis edasi vanglasse mõned nõudsid neist koheselt kodumaale tagasisaatmist. Äh, mõned on keeldunud enda kohta infot andmast. Nad äh, eelistasid siis äh, nõndanimetatud passiivset vastupanu, nii et, et kui nad tuuakse kohtu ette, siis mulle olemasoleva info põhjal pärast kõnelusi Tel Aviviga täna me usume, et kohtunik, kui need inimesed kohtuniku ette jõuavad, lubab neil Iisraelist lahkuda. olemasolevate andmete põhjal oli Euroopa kodanikke kuskil viiskümmend ma ei tea täpselt, kui palju nendest on veel vanglates, osad on juba kodumaale tagasi saadetud, vähemalt kümme või nii on tagasi saadetud või peaks lähitulevikus jõudma tagasi. ma äh, olen, äh, võin teile anda need arvud ka äh, riikide kodanike kaupa, oli terve rida selliseid riike, kellel ei ole saatkonda selles piirkonnas. nii et, et olukord on suhteliselt keeruline. me kui me palusime siis, et liikmesriigid võimaldaksid ka neile inimestele konsulaarabi ja härra Salafranca esitas küsimuse ka Hamasi kohta. Euroopa Liit on endiselt valmis järgima äh, nõukogu möödunud äh, detsembri äh, otsuseid ja üheksateistkümnenda märtsi otsuseid me järgime endiselt seda kolme kriteeriumit. Iisraeli riigi tunnustamine, vägivalla lõpetamine ning eh, siiani sõlmitud kokkulepetest kinnipidamine, nii et, et selles osas ei ole midagi muutunud. Eh, proua Neits. Eh, teie esitasite küsimuse selle kohta, kas rünnak leidis aset rahvusvahelistes vetes või ei. Äh, meie oma deklaratsioonis räägime rahvusvahelistest vetest, sest vastavalt infole, mille me oleme saanud, asus see äh, peamine laev kuskil äh, kuuskümmend kaks meremiili blokaaditsoonist seega see oli kuskil seitsekümmend kuni kaheksakümmend meremiili Iisraeli ja Gaza rannikust, sõltuvalt sellest, kuidas siis mõõta neid vahemaid. seega need laevad olid tõepoolest rünnaku ajal rahvusvahelistes vetes Äh, esitati terve rida küsimusi ka Gaza kohta, aga ma arvan, et ma oma sissejuhatavas sõnavõtus juba ütlesin, et äh, Palestiina tõenäoliselt ei muutu, aga võib-olla kui selle traagilise vahejuhtumi läbi midagi muutub, siis võib-olla äh, see, et olukord Gazas on jälle rahvusvaheliste arutelude teemaks Äh, ma ei tea, kas see on hea või halb, ma ei hakka siin otsuseid langetama, aga äh, ülejäänud maailm tõesti peab arvestama sellega, milline olukord kaasas on. aitäh, härra Fernandes. ja nüüd annan sõna äh, suursaadikule, teil on sõna. aitäh, esimees, lugupeetud komisjoni liikmed kolleegid, eesistujamaa esindajad nõukogust, daamid ja härrad, tere õhtust teile kõigile ja suur aitäh, et te mind täna siia kutsusite. hiljutised sündmused ei olnud kerged mitte kellegi jaoks kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et meie Iisraelis kahetseme seda, et inimesed said surma. ma arvan, et te olete jälginud viimaste päevade sündmusi mulle eraldatud aja jooksul ei suuda ma ilmselt äh, sündmuste kogu keerukust äh, lahata, aga ma esitan mõningad faktid, mis selgitavad Iisraeli seisukohta ja neid dilemmasid, mis meie ees seisavad. kõigepealt äh, tsiteeriksin Simon Peresi, kes ütles eile õhtul. Hamas on otsustanud äh, takistada rahu Iisraeli ja Palestiina vahel Iisrael viis kaasas läbi evakueerimise. Hamas on muutunud äh, selle baasiks, kus äh, tulistatakse Iisraeli pihta, lastakse rakette Iisraeli tsiviilisikute pihta. Äh, pidevalt tuuakse sisse kaasale, kaasasse relvi mere kaudu, tunnelite kaudu. Hamas teab, et ta võib asuda samale teele kui Palestiina omavalitsus sellele vaatamata on nad valinud hoopis terroritee. minu kolleeg Hispaania suursaadik mainis juba kolme põhipunkti, mis on äärmiselt olulised iga rahu läbirääkimise jaoks ning Hamas ignoreerib neid punkte. me palume, et nad tunnustaksid Iisraeli, Iisraeli õigust eksisteerida, sellepärast et muidu ei olegi meil äh, millegi üle läbi rääkida Iisrael demokraatli-, on demokraatlik äh, riik, meie oleme, me kaitseme oma kodanikke ja me ei saa leppida sellega, et Gazasse tulevad lihtsalt äh, kontrollimata lastiga laevad. see provotseeriv ning äh, vägivaldne laevastik pidi toetama Hamasi ning selline toetus võrdub terrorismi äh, toetamisega. see on tsitaadi lõpp teine asi, millel tahaksin peatuda ja see puudutab rahvusvahelist õigust. relvastatud konflikt ähm, on käimas Iisraeli ja Hamasi vahel. Äh, tegemist on organisatsiooniga, mis on Euroopa Liidu terroristide nimekirjas kuna relvi tuuakse pidevalt Gazasse sisse, sealhulgas ka mere, mere, verd mööda, on mereblokaad äh, rahvusvahelise õiguse aspektist täiesti seaduslik meede ja seda võib ellu viia ka rahvusvahelistes vetes. seetõttu Iisraelil oli vastavalt rahvusvahelisele õigusele täielik õigus takistada selle flotiili lähenemist. kui lubate, siis jätaksin komisjoni esimehele ka vastava juriidilise analüüsi, mida saab siis komisjoni liikmetele välja jagada sellepärast, et väga lihtne on kasutada seda sõna rahvusvaheline õigus ning antud juhtumi puhul eh, Iisrael täia-, täidab täiel määral rahvusvahelist õigust. igaüks teist teab, et eh, viimased nädalad ja päevad eh, on olnud sellised, kus Iisrael on Äh, selgelt mõista andnud, milline on tema seisukoht selle flotilli kohta ja pakkus flotilli korraldajatele ka see humanitaarabi äh, tuua Ashtoni sadamasse, kus ta siis oleks läbi vaadatud. Need inimesed, kes laevadel olid, väitsid, et neil oli äh, kümneid tuhandeid tonne humanitaarabi ja nad tahtsid teada, kui palju sellest humanitaarabist edastatakse Gazasse. meie edastame iga nädal viisteist tuhat tonni. kui tahate, ma võin teile anda praegu hiljem ka ülevaate sellest, mida täpselt Gazasse saadetakse, mida mitte. vaatamata Iisraeli poole jõupingutustele olid selle flotilli korraldajad rohkem huvitatud sellisest vägivaldse provotsi-, provokatsiooni korraldamisest. Nad andsid mõista, et nende peamine eesmärk oli äh, rünnata mereblokaadi. Äh, Greta Berliin, kes oli selle flotilli esindaja, teatas, et äh, nende missiooni eesmärk ei ole humaniteera-, humanitaarabi äh, kohaletoimetamine, vaid mereblokaadi murdmine. ühe, kui Iisraeli sõdurid läksid ühele nendest kuuest la-, laevast, siis neid rünnati ma tahaksin teile öelda, et, et Iisraeli sõdurid olid relvastatud äh, Äh, püstolitega, äh, need olid neil enesekaitseks. Neid äh, aga ründas rahvamass, mis kasutas raudnuiasid ja muid relvi ja seega sõdurid sattusid eluohtlikusse olukorda, sõdurid said tõsiselt vigastada ja kõik ohvrid, Iisraeli poole ohvrid on just nimelt sellest laevalt teistele laevade pardale minek toimus rahumeelsemalt ma tahaksin näidata teile siis ka äh, fotot nendest relvadest, mida laevade pardal leiti. Red, red, red, levanta, red, levanta, tome, tome.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 et te ei saa sõna praegu, kui film lõpeb, siis. Äh, kui saadik lõpetab, suursaadik lõpetab, siis saate teie sõna. nii et, et saadik, palun äh, võtke oma sõnavõtt kokku. You can see in the photo the äh, Te näete siin neid relvi mis siis äh, eile sadamasse leiti. kommentaar saalist ei ole võimalik äh, tõestada, et need fotod on tehtud just selle laeva pardalt. ja on palju põhjusi, miks Iisraeli pool valetab Eh, per favore, avete la parola quando vi viene assegnata. Vorrei che procedeste palun äh, võtke sõna siis, kui ma teile sõna annan, järgime ikkagi äh, kodukorda praegu. kõigepealt lõpetab suursaadik oma sõnavõtu ja siis on teil võimalik äh, teha kommentaare selle kohta, mida te nägite ja kuulsite. niisiis, suursaadik, palun võtke oma sõnavõtt kohtu. ma lõpetan üsna peatselt. daamid ja härrad, millised rahuaktivistid tulevad relvastatuna nugade, nuiade ja muude relvadega? ja ma tean, et tegemist ei ole lihtsalt ühe rühmaga, tegemist on erinevate rühmatuste esindajatega. Äh, neid on väga raske äh, ühtse tervikuna käsitleda, enamik äh, nimetavad ennast inimõiguste aktivistideks, aga samas nad vaikivad, kui Hamas võtab sihi, sihtmärgile Iisraeli tsiviilisikud ning nende eesmärk on poliitiline opositsioon Äh, äh, Palestiinas on äh, vangistatud paljusid poliitilisi vange, te ilmselt ei näinud seda, kui te kaasas käisite, aga nii asi tegelikult on. tegemist ei olnud rahumeelse humanitaarmissiooniga, tegemist oli provokatsiooniga, mis lõppes traagiliselt Äh, sündmused äh, arenevad ka praegu ning äh, Iisrael on valmis tegema täielikku koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega, mis puudutab konsulaaraspekti, laevade reisijatega ümberkäimist, humanitaarabi, mis nendel laevadel oli, viiakse Gazasse pärast seda, kui see on korralikult läbi vaadatud. lõpetuseks tahaksin öelda, et me kõik peaksime keskenduma sellele, mis aitaks edendada rahu meie ja Palestiina vahel ning äh, toetama kõnelusi, äh, mis on hiljuti alanud. suur aitäh tähelepanu eest! aitäh, härra suursaadik! proua Oomen Reuten saab nüüd kaheks minutiks sõna. lugupeetud härra suursaadik kui ta nüüd usub, et need äh, fotod mind veenavad, siis ta on küll, peab pettuma, sellepärast see, mida ma siin näen, ei ole relvad. Need võisid olla ka näiteks võileivanoad. mis oleks juhtunud siis, kui seal oleks olnud äh, relvad? ka isegi kui seal oleks olnud relvi, oleks see ikkagi olnud lubamatu, et seal laeval olnud inimesi oleks äh, tapetud. ka Gaza sektoris elavad inimesed, seal elavad lapsed, kõige vaesemad inimesed elavad seal kõige kohutavamates tingimustes. ja teie oma poliitikaga, teie ajate nad just Hamasi kätesse. mida mina nõuan, on see, et me ütleme väga selgesõnaliselt välja, et blokaad lõpetatakse. aga kui blokaadi ei lõpetata, siis mida Euroopa Liit teeb, see on küsimus. see on küsimus äh, komisjonile, mitte nõudmine. teiseks, see uurimine, mida tehakse, härra suursaadik, kas te tõesti äh, teete kaasa selle uurimise äh, läbiviimise osas või on tegu samamoodi nagu Kolstjoni raportiga? Need olid minu küsimused suur tänu, proua Oman Roetan. härra Pantsieri saab nüüd sõna. suur tänu. ma arvan, et me ei saa seda küsimust kõrvale lükata justkui lihtsalt mingit vahejuhtumit me ei saa seda siin ainult kommunikatsioonipoliitika arvele kirjutada, me käisime seal kohapeal, me nägime, et seal on väga tõsiseid äh, probleeme ja need takistavad äh, rahuprotsessi, kaasa blokaad, äh, uued asundused ja siin on ka probleeme, mis on kahepoolsed ja mõlemad pooled peavad oma pingutusi tegema kaassektori inimesed ütlesid, et nad on, ähm, nad soovivad oma pingutused ja siin me aga näeme, et et kui Iisrael ei lubanud meie delegatsioonil Gaza sektorisse siseneda, siis mida me peame sellest arvama? meie soovime, et rahuprotsess edeneks. see, mis Gaza sektori lähistel juhtus, siis selle kohta me peame täiesti selgelt ütlema et me mõistame hukka tsiviilisikute äh, hukkamise. see video, mida te näitasite, see on lihtsalt tõend brutaalsest dilettantismist. ma arvan, et meil on vaja rahvusvahelist uurimist läbi viia, et vaadata, kellel on õigus ja kellel mitte. inimesed said surma, see on fakt ja seda me ei saa küsimuse alla seada. ja loomulikult puudutab see lugu ka Euroopa Liitu sellepärast et ka äh, demonstratsioonid, äh, mida kodanikud on korraldanud, need äh, näitavad, et me oleme siin olnud liiga ähm, leebed, nii USA kui Euroopa Liit on olnud liiga leebe ja seetõttu mõlemad pooled peavad otse läbirääkimistesse astuma, ilma selleta läbi ei saa. ja veel, ma ütlen, et olge valvel, sellepärast et kui me pidevalt edasi lükkame seda, kui kui ähm, kui me pidevalt äh, kõiki otsuseid edasi lükkame, siis äh, siis me ei suudagi mingeid otsuseid vastu võtma, Euroopa peab väga tõsiselt järele mõtlema, peab seda tegema võimalikult kiiresti. suur tänu, härra Pantseri ja kolleeg Valpurt. härra Vaigel, palun. Iisrael tegutseb nii nagu ta tegutseb sellepärast, et ta arvab, et ta on isoleeritud, et tal ei ole maailmas sõpru ja et kõik on halvad ja tema vaenlased kahjuks. kahjuks, enne kui äh, delegatsioon läks äh, Palestiinasse, oli siin kojas äh, ka katseid juba enne visiiti diskrediteerida delegatsiooni liikmeid kui inimesi, kes on ebaõiglased Iisraeli suhtes, see on äärmiselt äh, kehv praktika ja see tegelikult ainult äh, hägustab äh, tõe, tegelikku pilti. kuidas me vastame sellele Iisraeli tundele, et nad on isoleeritud? me peame Iisraelile tagama turvalisuse tunde ning seda peavad tagama ka Iisraeli naabrid siin on oluline kahe riigi vastastikune austus ja, ja nende võimelisus rahumeelselt üksteise kõrval eksisteerida, kuid paraku me ei näinud sellest jälgegi kaasas. minu meelest veel suurem probleem on Lääne-Jordani kaldal. see on seotud Iisraeli asunduste edasiehitamisega siin on tegu täielikult küünilise süsteemse ehitusega ja see tekitab homme meil samasuguseid probleeme, nagu praegu gaasasektoris toimub. suur tänu ja härra proua Julie. Merci, monsieur le president. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin äh, öelda samuti seda, et eelmisel reedel Gazas, kui me visiidil, visiidil käisime Gaza sektoris, nägime me nii mõndagi. me kohtusime ÜRO esindajatega seal ja nad ütlesid, et Iisraeli äh, suunas kaasas saadetud vägivald on oluliselt vähenenud, äh, kuid tagakiusamised on äh, suurenenud, näiteks on kalastuspiirkondi piiratud enam ei saa nad püüda sardiine, mis on kaugemal kui kolm miili, sellepärast et Iisrael on hakanud ka kalastustsoone piirama. mul kahjuks küll ei ole näidata teile pilte sellest, kuidas lapsed seal elavad, millises vaesuses nad elavad, me nägime lapsi, kes on pidanud üle elama jäsemete amputeerimised, kellel ei ole riideid selga panna. me nägime seda kõike oma silmaga ja tõesti käib praegu kommunikatsioonilahing ja meil ei ole mingisuguseid garantiisid, et täna näidatud äh, pildid ka on autentsed ja sellepärast on äh, rahvusvaheline juurdlus äärmiselt oluline selleks, et välja selgitada, mis ikkagi juhtus. ka mina teeksin ettepaneku, et Euroopa Liit oleks äh, aktiivsem, ei oleks niivõrd passiivne, vaid aktiivne rahu eest võitleja ja selge on ju see, et Iisrael on seekord läinud natukene liiga kaugele. ja oleks õige igasugused Iisraeliga sõlmitud lepingud peatada seniks, kuni rahvusvahelise juurdluse tulemused on teada. ja me nõuame ka seda, et OSCD vaataks väga äh, hoolikalt äh, üle Iisraeli käitumise ning peaks peatma, peatama Iisraeli kohtlemise kui demokraatliku õigusriigina. suur tänu, proua Jolie. Äh, sõna saab härra Atkins, teil on kaks minutit. härra esimees, kui Briti impeerium kokku varises viiskümmend, kuuskümmend aastat tagasi, siis äh, meid piirasid kõiksugused inimesed, keda peeti terroristideks, Kenyatta, karjus piiskop härra Begin ja IRA ja selle liikmed. lõpuks tuli nende kõigiga mm, rääkima hakata, kas pole tagumine aeg, et Euroopa Liit näitaks juhi rolli ja ei tunnustaks Hamasi ja tunnustaks seda, et nendel on väga oluline roll mängida nii nagu oli näha siis, kui me käisime Palestiina delegatsiooniga eelmisel aastal detsembris nendega kohtumas, sellepärast et eh, nii mõneski mõttes on nad kõige teravamad pead eh, ja need, kellega me peaksime oma asju ajama ja Euroopa Liit peaks siin näitama üles algatust. kas ei ole nüüd valusalt selge see, et kvartett on lihtsalt eh, tohutult kallis aja raiskamisviis? ja Euroopa Liit peaks nüüd tagama selle, et kvartett ka midagi teeks, mitte ainult pidevalt ei räägiks, nii nagu härra Tony Blairile see meeldib, ma ei räägi siin parteipoliitikast, aga me peaksime julgustama liidri rolli võtmist, mitte äh, suu maigutamist. ja kas äh, pole mitte selge see, et Iisrael on täiesti ebapädev, nad on üle reageerinud, kaasa äh, sektori olukorras, see passide probleem, Bideni külaskäik ja nii edasi, see kõik näitab sellele, et Iisraeli kompetents on äh, haihtumas. ja äh, ma tunnistan muidugi seda, et kui nad tunnevad ennast piiratuna, siis äh, nad üldiselt üle reageerivad ja seega Euroopa Liit Eh, ja Euroopa Parlament võiks siin asuda juhi rollile, peab tagama selle, et Hamasiga läbirääkimised toimuvad ja et me peaksime need probleemid kuidagi siiski üritama lahendada, et eh, Gaza rahvas ja Palestiina üldiselt saaks suunata pilgud tulevikku. suur tänu teile, härra Atkins. proua saab, eh, proua Lösing sõna teile järgmisena. suur tänu. ma pean tõesti ütlema, et selle propagandafilmi juures on mul väga raske asjalikuks jääda. ka minu koduriigi parlamendi liikmed, naissoost liikmed, liikmed olid sellel, selle laeva pardal ja neid kirjeldada lihtsalt kui pööbli osa, see on täiesti häbematu. ja öö, ma loodan, et need paar, mõlemad naised on nüüdseks tagasi pöördunud ja nad andsid meile eh, nii mõndagi teada, nimelt et veel nelikümmend isikut on veel vangis ja neid pekstakse ja neid koheldakse väga halvasti. ma sooviksin teile esitada eh, küsimuse, et et kõik need avaldused, mis siin on parlamendi poolt tehtud, siin ei ole ju, see asi ei ole veel lõpetatud, inimesed on endiselt veel eh, vahi all. ma sooviksin, et Euroopa Parlamendi poolt tehtakse ettepanekud, kuidas survestada Iisraeli selliselt, et isikud saaksid võimalikult kiiresti oma koduriikidesse tagasi pöörduda. ja ma soovin teada, mis nende inimestega praegu toimub ja kuidas nende eest hoolt kanda, kantakse ja kuidas see asi edasi läheb. teine asi. siin on pidevalt äh, öeldud seda, et äh, siin oli tegu, abi, äh, abi oli terroristidele suunatud. nii et ma sooviksin teada, kuidas teie arvate, et äh, nendest ratastoolidest oleks saanud Gaza sektoris teha relvad? suur tänu, proua Lösing. ja nüüd kolleeg Maadlener. suur tänu, härra esimees mul on tegelikult lühike küsimus. kuigi uurimus äh, äh, peab veel aset leidma. ma leian, et see film oli tõesti väga muljetavaldav, ma nägin, et äh, sõdurid pidid oma elu eest võitlema ja see laev, mis oli täis nimetatud rahuaktiviste, nojah, rahu ei saavutata sõdurite abiga. Rahu ei saavutata sõdurite ründamisega, ütleksin ma paremini. mina leian, et see on muljetavaldav film aga minu küsimus on järgmine. kas need äh, hukkunud äh, langesid oma elu kaitsmisel? ma ei tea, kas te, härra suursaadik, olete kursis, mis asjaoludel nad täpselt hukkusid? suur tänu, härra Maadlener. härra suursaadik saab sõna You, I... suur tänu, härra esimees. ma kindlasti äh, saadan oma valitsusele edasi äh, oma arvamuse selle kohtumise osas äh, ning edastan talle kõikide seisukohad. alustaksin võib-olla Iisraeli ja Euroopa Liidu suhetest, vastaksin härra Vaigli äh, märkusele Iisraeli visiidi kohta. võib-olla tegemist on tehnilise probleemiga, kuid selle programmi pealkiri oli natukene segadusi tekitav, sellepärast et seda külaskäiku nimetati külaskäiguks Iisraeli ja Palestiina territooriumil, kuid tegelikult käidi Palestiina territooriumil. Te tegelete Iisraeliga ainult Palestiina küsimuse läbi. Te tulete Iisraeli selleks, et rääkida Palestiinast. kui te tahate Iisraeliga tegeleda, siis tegelege Iisraeliga, vaadake, milline on meie majandus, olge ühenduses meie noorsooga, kodanikuühiskonnaga. me ei saa lubada seda, et see konflikt on ainus, millega see parlament tegeleb, ma tean, et see konflikt on oluline, seda ei saa kõrvale lükata, kuid kui te tõesti tahate, et teid Iisraelis äh, tõsiselt võetakse, siis te peate tegelema iisraellastega, mitte pidevalt ainult keskenduma sellele probleemile, nii palju alustuseks. edasi. esimene küsimus. Iisrael viib kõik juurdlused äh, läbi, me oleme seda alati teinud, tegemist oli ootamatu lahendusega, meil ei olnud plaanis äh, inimelude kadu, selle operatsiooni käigus ja on täiesti selge see, et äh, Iisrael viib need juurdlused läbi juba iseenese pärast, mitte sellepärast, et äh, äh, meelitada kedagi ähm, väljaspool, isegi kui see neid võib-olla meelitab. proua Jolie, te rääkisite äh, meditsiinilisest olukorrast Gazas. mul ei ole praegu aega selleks, et Gaza-Iisraeli vahelisi suhteid siin äh, sügavuti arutada, kuid äh, meil on mingi selline asi olemas, nagu seda on meditsiiniline koridor. kahe tuhande üheksandal aastal kümme tuhat Gaza inimest sai abi Iisraelis läbi selle koridori Iisraelis on selline koridor, mis äh, patsiendid läbi selle koridori Iisraeli toimetab, lisaks sellele kakssada arsti, kaks miljonit dollarit on igal aastal antud selleks, et aidata patsiente äh, Gaza sektoris, me ei ole sugugi sulgenud silmi äh, Gaza sektori inimeste kannatuste eest, kuid sellele on muidugi lisandumas väga paljud teised dilemmad. Hamas, kas ei saa mitte veenda Hamasi selles, et nad aktsepteeriksid kõige äh, põhilisemad, mida me neilt nõuame, me nõuame tunnustust äh, Iisraelil eksisteerida, me räägime siin tegelikult kahe riigi lahendusest, muidu meil ei olegi mitte midagi rääkida. kuid Hamasi seisukoht on endiselt see, et Iisraelil ei ole õigust eksisteerida ja me räägime ühest riigist, ainult Palestiina riigist. teine element, vägivallast loobumine. mis võiks olla sellest äh, veelgi algelisem ja kolmandaks tuleb nõuda lepingute austamist, et me ei peaks hakkama jälle nullist pihta. kui te suudate Hamasi veenda nendes kolmes elemendis, siis me oleme valmis alustama nendega läbirääkimisi, ma ei eeldagi, et teie neid läbirääkimisi veda-, veate, meie siis räägime nendega asi ei ole selles, et kas me räägime Hamasiga läbi või ei, kuid küsimus on selles, mida me nendega ikkagi räägime. ja seega peate teie kvartetina nõudma nende põhimõtete täitmist ja seda te praegu ei tee. kui me vaatame hiljutisi Euroopa Liidu avaldusi, vaadake tagasi kaks aastat, siis selliseid asju ei ole ja Hamas arvab, et ta on pidevalt võidulainel. meie elame pidevas terroris ja lõpetuseks see blokaad või mõni muu blokaad äh, murtakse läbi, aga meie jääme oma seisukohtade juurde. põhimõtteliselt nii palju minupoolseid kommentaare. teisalt olen ma valmis äh, olema pidevas ühenduses teie ja parlamendiga, Iisrael on olema valmis äh, seda tegema. mind süüdistati või väideti seda, et ma ei tulnud eelmine kord teie kohtumisele, enne kui te lä-, läksite Iisraeli. mind ei kutsutud siia, kui oleks keegi kutsunud mind, ma oleks tulnud ja selgitanud teile seda, kuidas äh, see programm või see kava selleks visiidiks oleks olnud natukene tasakaalustatum, kui esialgu äh, tundus paberilt seda lugedes, aga selleks, et ma siia tuleksin, tuleb mind ikka siia kutsuda. suur tänu! suur tänu teile, härra äh, suursaadik! nüüd siis võiksime aruteluga jätkata, kuid äh, sõna soovib kaheksateist inimest. kaheksateist inimest ja tõlgid äh, varsti lahkuvad. nii et ma tõesti paluksin, et te keskenduksite oma märkustes kõige olulisemale ja ühe minutiga tehke ja öelge otse ka välja, kellele teie küsimus on suunatud. kas äh, suursaadikule või, äh, või äh, suursaadikule, härra Kasuliides? suur tänu, härra esimees, ühe minuti jooksul ma tahaksin kõigepealt küsida suursaadik Fernandeselt, et kui me räägime kohesest äh, sõltumatust juurdlusest, siis kes selle juurdluse läbi viib. tõsiasi, et see operatsioon viidi läbi rahvusvahelistes vetes, äh, kas see õigustab selle, et Iisrael üksinda selle juurdluse läbi viib või on tegemist rahvusvahelise juurdlusega, mis tuleb, kus äh, on ka siis kohtu ette kut-, nii-öelda komisjoni ette kuul-, kutsumise äh, Äh, võimalus, kui see peaks äh, vajalikuks osutuma. teine küsimus äh, suursaadikule, suur tänu, et te nii kiiresti meie ette tulite ja ma tahaksin teada, kas on võimalik poliitiline lahendus blokaadile? me oleme täiesti nõus sellega, et relvade smugeldamine ei ole lubatav, olenemata sellest, mida Hamas teeb või ei tee. suur tänu härra Kasulidisele, üheks minutiks äh, sõna proua Kopale. Äh, suur tänu teile, härra esimees. see verine rünnak äh, Iisraeli laevastiku poolt humanitaarflotilli vastu rahvusvahelistes vetes kujutab endast piraatlust rahumeelsete aktivistide hukk, kes üritasid aidata kaasa inimesi, on täiesti vastuvõetamatu fakt ja see rikub igasugust rahvusvahelist õigust, me nõuame vastuseid ja seda vastust ei saa anda Iisraeli juurdlus, nii nagu proua Ashton ka eile ütles oh.. me peame koheselt äh, mõistma hukka Iisraeli poolsed sammud nõudma blokaadi lõpetamist ning äh, lepingute külmutamist Iisraeliga seniks, kui juurdluse tulemused on teada. me peame nägema, äh, millises, millistes traagil-, drastilistes oludes elab Gaza sektor ning äh, kus ei austata mitte mingisuguseid õigusi, sealhulgas ka muidugi siis rahvusvahelist õigust. proua Šalke, üks minut, palun. Äh, ma vabandan. suur tänu. ma arvasin, et nimekiri oli juba suletud, tegin praegu siin hoopis midagi muud, äh, aga tahan teada järgmist. kas äh, suursaadik võiks täpsemalt selgitada neid otsuseid, mida tehti selleks, et see laevastik mujale suunata ja mis viis selleni, et nendele laevadele peale mindi? sellepärast, et vägivald puhkes ju juba laeval ja milliseid meetmeid enne selle otsuse langetamist siiski tehti? suur tänu, järgmisena sõna proua Tremopoulos, teil on üks minut, härra Tremopoulos. suur tänu, härra esimees kõigepealt tahaksin ma öelda nii palju, et äh, mina toetan äh, muidugi vägivalla vältimist, kuid äh, tegemist on siin väidetavalt vägivallaga terroristliku lavastiku vastu. kas meil on mingisuguseid tõendeid vastupidises? Neid äh, aktiviste praegu hoitakse kinni ebaseaduslikult, mõnda nendest on väga halvasti koheldud. üks kapten rääkis öö, äh, oma ühe meeskonnaliikme peaaegu surnuks peksmisest öö, me mõtleme, peame mõtlema järgnevale, Iisraeli tuleb vastutusele kutsuda nende inimeste eest, kes on vangistatud, need inimesed tuleb ilma igasuguste tingimusteta vabaks lasta ja Euroopa Parlamendi delegatsioon peaks äh, sinna piirkonda saama äh, visiidile minna. järgmisena kolleeg Komutsakos. suur tänu härra esimees, on täiesti selge, et Euroopa Liit on täna väga suure väljakutse ees. me peame oma usaldusväärsuse taastama selle mehhanismi osas äh, me peame kuidagi tõelist välispoliitikat arendama, tuleb äh, korraldada sõltumatu juurdlus me peame üles näitama algatusvõimet selleks, et Gaza blokaad lõpetada ja peame taaskäivitama rahuprotsess äh, äh,, läbi rääkima kõigiga, kellel on oma panus anda ning me peame vaatama ka seda, kuidas meie suhted Iisraeliga peavad edasi arendama, mul on kolm küsimust äh, suursaadikutele, suursaadikule selle videofilmi osas, te ütlesite meile, et vastavalt teieni jõudnud infole oli seal laeval relvi kas äh, need on relvad, mida Hamasil on vaja? relvad, mida siis, mille eesmärgiks oli Hamasini juurde jõudmine? katkestatakse mikrofon, äh, härra Tänak jookseb kohe kohale, tema kord, üks minut teil ma tahtsin ühte asja selgitada, see on väga oluline, tegemist ei ole kohtuga, siin süüdistatakse siin, et Iisraeli valitsus äh, on võltsinud süütõendid, see on täielik nonsenss, äh, see tuleks ju kohe välja, aga minu küsimus on äh, väga oluline, väga oluline on välja öelda see, et eilsed juurdlused näitasid seda, et laeval oli kaks püstolit ja üks äh, Iisraeli äh, sõduri äh, relv võeti talt ära ja millega hakati siis Iisraeli vastu tulistama. kas tõesti kasutati laskemoona ka teie sõdurite vastu? suur tänu, härra Tänuk. järgmisena härra Kelam, teil on üks minut, palun härra Kelam on lahkunud saalist. kolleeg Streifler, üks minut. suur tänu, härra suursaadik. see, mis te ütlesite mind alguses, täiesti šokeeris. Te ütlesite, et, et Iisrael peab teid kõigepealt tõsiselt võtma ausalt öeldes selleks, et teid äh, me saaksime tõsiselt võtta, ei peaks ta takistama Euroopa Parlamendil äh, reisida Gaza piirkonda. sellepärast, et äh, meie eesmärgiks on ju humanitaarabi olukorrast ülevaade saada ja selleks tuleb meil siiski saada juurdepääs Gaza sektorisse. mida me seal nägime, oli tohutu vaesus, katastroofiline olukord Iisraeli tegevus viib ainult Hamasi ridade suurenemisele ja on aeg majandusblokaad peatada. ma olen, ma kohtusin Jeruusalemmas ühe iisraelisega, kes ütles, et ta tunneb äh, häbi Iisraeli pärast, äh, sellepärast et see ei vääri äh, Iisraeli. härra Sivijatš, teil on üks minut, palun. Na tej sali bardzo łatwo e, dzisiaj wywołać emocje, bo e, wszyscy się zgadzamy, że Tam, gdzie leje się krew, tam trzeba okazać współczucie i w tej sprawie nie ma sporu. Ale my jesteśmy politykami... Po... Väga raske on äh, siin emotsioone tagasi hoida aga me oleme poliitikud, me peame mõtlema tulevikule, peame leidma poliitilisi lahendusi. ma arvan, et nõukogu seisukoht on väga positiivne. mul on väga hea meel, et kõrge esindaja suutis reageerida selles väga keerulises olukorras. kui me vaatame rahuprotsessi, siis käimas on sõda. keegi saatis need inimesed laevadele. Nad otsustasid minna sõjatsooni ja äh, tragöödia juhtuski Iisraeli jõududele anti samuti loll käsk tulistada relvastatud inimeste, relvastamata inimeste pihta. Äh, meie, äh, äh, keegi ei ole sellega rahul, võib-olla ainult üks inimene. kaks tundi tagasi Iraani välisminister üt-, naeris ja kordas, et, et, et see on väga hea. aitäh, härra Sivijets! ma pean teile nüüd ütlema, et me läheme peatselt üle vähendatud keelerežiimile. jäävad ainult inglise ja itaalia keel. aitäh, esimees. kahe tuhande kaheksandal aastal olin ma väikesel laeval see laev läks Gazasse ja meie reisi eesmärk oli saata sealsetele elanikele sõnum. meid lasti põhja halvast kaheksateist miili eemal ja Prantsuse laevastik päästis meid, tõenäoliselt te mäletate seda juhtumit. Te ütlesite meile, et Gazasse tuuakse endiselt meritsi relvi. minu küsimus oleks selline, et miks te ründate alati vabatahtlikke laevu ja mitte relvakaubitsejate laevu? ja esimees, kui lubate, äh, siis ütleksin nii palju, et kaks päeva pärast selle laeva põhjalaskmist nõuti, et avataks merekoridor Gazasse. mulle tundub, et praegune olukord on sarnane. nii et, et mis sellisest ettepanekust saaks? härra Taaler. Äh, suur tänu. ma, minu kommentaar on äh, härra suursaadikule, ta ütles, et ta annab meie sõnumid edasi oma valitsusele, me oleme jõudnud praegu sellesse punkti kus Iisraeli sõbrad peavad Iisraeli tema enda eest äh, kaitsma. Gaza sektor on äh, Iisraeli poliitika raames äh, muutunud getoks, nii nagu me nägime seda ka juba Sarajevos. Euroopa, Ameerika tegevus viib samuti pingeteni. see sündmus lõi rohkem äh, terroriste, kui me äh, suudame nende tekkimist äh, takistada. ma leian, et me peame siin otsustavamalt sekkuma, me peame toetama, abistama Iisraelisi ja palestiinlasi, aitama luua Palestiina riiki nii, et need kaks riiki saavad rahulikult üksteise kõrval elada see on meie põlvkonna ülesanne. kolleeg Flotr. suur tänu. et me ei hakkaks enam siin seda ebaväärikat propagandat tegema, siis mul on mõningad küsimused teile, ma loodan, et te leiate neile ka vastused. kas te teate, mitu isikut hukkus selles verises rünnakus mitu haavatut, äh, mitu inimest sai haavatud, kas te ka hukkunute perekondadele äh, kaastunnet avaldate, selleks et oma austust näidata nende inimeste vastu? Need, kes on nüüd vahi all. ja need, kes on veel Iisraeli territooriumil, kuidas nemad saavad oma õigusi äh, kasutada? kas te lubate läbi viia ka rahvusvahelise erapooletu juurdluse, et seda vahejuhtumit äh, põhjalikult uurida? ja kas te kutsute oma valitsust ka üles äh, kinni pidama äh, kõikidest nendest lubadust, siia alla käib ka blokaadi kaotamine. suur tänu! ma pean väga rangelt ajast kinni pidama, ütleb härra esimees äh, kolleeg Seleski. E, e, e, suur tänu, härra esimees. kui me mõtleme nüüd järele selle üle, mis siin toimus, kes hukkusid selles rünnakus Iisraeli sõjaväega ja see, mis toimub Gaza sektoris, see on tõesti asi, mis meile vägagi korda läheb seetõttu, mis on sellise, selle tegevuse põhjus? on inimesi, keda on juba aastaid terroriseeritud. kui me tahame aga olla tõhusad, siis me peame jõudma probleemide tuumani, Hamashini nimelt Hamas ei tunnusta Iisraeli eksistentsiõigust, me ei tohi seda unustada. ja me peaksime ka sellele olukorrale keskenduma. me soovime ka partnerlussuhteid Türgiga edasi arendada. ja me peame tagama seda, et natukene survet avaldada. me peame survet avaldama Äh, Hamasile, et ta lõppude lõpuks ometigi äh, tunnustaks ähm, Iisraeli eksistentsiõigust. Äh, härra Kreisler, milline saat-, suursaatik suudub ette kujutada seda, et, et ta kaitseb Iisraeli tegevust kõikides, ükskõik millistel puhkudel. kolmandaks Iisraeli sõjavägi on väga üks parimaid, paremini varustatud äh, sõjavägesid Lähis-Idas, et kindlasti oleks tal olnud teisi võimalusi selle flotilli peatamiseks. mul on jäänud mulje, et see konflikt oli juba ette planeeritud selliseks. ja peale selle, kas on äh, õige see, et äh, ähm, Iisraeli sõdurid tulistasid helikopteritelt reisijate vastu ja oluline on see, et see juurdlusorglan oleks rahvusvaheline ja mitte ainult Iisraeli oma. suur tänu, äh, kolleeg Breda. kolleeg Bredat ei ole enam saalis, siis kolleeg Terossa uh,. Thank you, Mr President. I have a question for suur tänu, härra esimees, mul on küsimus äh, härra suursaadikule, kas Iisrael kavatseb teha äh, koostööd selles juurdluskomitees, kui see juurdluskomitee äh, rajatakse. kas äh, ta ka tunnistab, et me oleme selle video suhtes, mida ta näitas, skeptilised, mitte selle tõttu, et, et see oleks vale, vaid vaid selle tõttu, et sellist äh, kommunikatsioonisõda äh, on tehtud ka varem, kui Euroopa Parlament on äh, kriitilisi resolutsioone vastu võtmas olnud. ja võtmepunktiks siin Hamasi osas on see, et Hamasi tuleb veenda, et nad ei kasutaks vägivalda oluline on see, et nad ei kasutaks vägivalda, ükskõik, kas nad tunnistavad Iisraeli eksistentsiõigust või mitte. IRA näiteks ei ole, ei tunnista siiamaani Briti ametivõimude legitiimsust Iirimaa territooriumil, kuid nad ei kasuta vägivalda suur tänu, sellega on nüüd sõnavõttude voor lõppenud, meil oleks muidu veel kaks kõnelejat, aga aega meil ei ole ja suursaadik saab sõna. ja kui ta soovib, siis ka härra suursaadik Fernandes saab sõna. <clears throat> Well, I, I think I've answered many of the questions in my opening remarks. ma tahaksin äh, võtta, vastata küsimustele grupiti. kõigepealt Gaza kas te annate endale aru, et Gazas on võimul režiim, äh, mis äh, tuli sinna äh, riigipöördega omaenda fatva mõtte, fatah mõttekaaslaste tapmisega. ja kui arvata, et Gazas on ük-, poolteist miljonit inimest, Gaza režiim on brutaalne režiim, mis on täielikult igasuguse rahu vastu Äh, rikutakse inimõigusi. aga sellest, äh, selle kohta ei ütle keegi sõnagi. seetõttu ongi väga raske anda teile, härra Kasuliidis, vastus, et milline, kas äh, sellele blokaadile on poliitiline lahendus. ma usun, ma usun, et tingimusi on võimalik luua tuleb luua tingimused selleks, et